az ennek Good afternoon, ladies and gentlemen. tere päevast, daamid ja härrad. vaatamata sellele, et hääletamine lõppes üsna hilja, peame me ikkagi oma tööga jätkama I will continue in, in Hungarian. jätkan ungari keeles. Hmm? A tegnapi ülés jegyzőkönyve és az elf... Eilse istungi protokoll on olemas. Kas teil on kommentaare või vastuväiteid sellele protokollile? Ei sellisel juhul loeme eilse istungi protokolli vastuvõetuks.